Dear colleagues, I think we can... kolleegid, võime vist alustada. ministrid Kasmir ja Tasibum saabuvad, kui nad lõpetavad oma pressikonverentsi. ootame ka Euklides Saukalotust. aga vist on mõttekas alustada sest kell üheksa peab meil koosolek läbi olema. tahaksin tervitada finantsministreid, kes nõustusid osalema sellel avalikul kuulamisel. meil on kohal seitse rahandusministrit Hollandist, Kreekast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Luksemburgist, Slovakkiast ja Maltast ning seega on meil harukordne võimalus rääkida meie eelarvesuutlikkusest. mis on võtmetähtsusega Euroopa Liidu ning raha- ja majandusliidu tuleviku jaoks. fiskaalsuutlikkusest räägib ka meie raport ning paljud eksperdid leiavad, et see on lahutamatu osa meie majandus- ja rahaliidu toimimisest ning majandus- ja eelarvekomisjonid siin töötavad üheskoos ka algatusraporti kallal antud teemal. Te olete saanud juba kätte ka Pööge äh, ja Pereži äh, raporti projekti, kus tuuakse välja meie fiskaalsuutlikkuse peamised alussambad eelkõige on vaja edendada konvergentsust, stimuleerida reforme ning äh, kohaneda asümmeetriliste ja sümmeetriliste šokkidega. IMF tuli hiljuti välja huvitava uuringuga, kus analüüsitakse erinevaid võimalusi, aga loomulikult täna ei toimu meil tehniline, vaid poliitiline arutelu. seega on minu arvates väga oluline neid asju arutada ka rahandusministritega. ka Jean Artui nimel, kes juhib eelarvekomisjoni, arvan ma, et on parem koheselt alustada või soovite te midagi öelda? jah, tunnen head meelt selle koosoleku üle, iga aasta me unistame eelarve äh, komisjonis äh, sellest äh, ja meile muidugi pakkus suurt head meelt äh, kohtuda ka ministritega, kes vastutavad eelarveliste küsimuste eest ning veel parem on see, et meil on ka vahearuande aeg praegu. Thank you. So we give the floor. aitäh. Permas Perez mõlema raportööri nimel. suur aitäh koos Raamat Brõõgega ja läbirääkijatega tahaksin tänada südamest rahandusministreid, kes täna siin viibivad. tegemist on äh, ebahariliku koosolekuga, kuid ma usun, et euroala eelarve arutamine on heaks võimaluseks sellele, et te teid siia kutsuda ning tänan väga, et nii paljud teist ka meie kutse vastu võtsid. ma ei pea pikka kõnet, sellepärast et ma tahaksin eelkõige teid kuulda ja vaadata koos teiega, kuidas on teil võimalik ära kasutada seda, mida meie teile pakume, milleks on siis Euroopa Parlamendi raport euroala eelarve kohta? küsimus on laual. oli juba seda enne Delori raportit ja kriis näitas meile ka, et see küsimus vajab tõesti arutamist kui me tegime algatuse euroala raporti koostamise kohta, siis äh, algusest peale teadsime, et see küsimus tõstatub selle aasta viimasel trimestril, ükskõik milline ka ei oleks Briti referendumi tulemus. ning äh, me praegu äh, ka töötame sellest lähtuvalt. seega üks, ükskõik kui palju te energiat kulutate ka muude küsimuste arutamiseks ja seda küsimust ei saa mingil juhul kõrvale heita ma olen veendunud, et Bratislava äh, ülemkogul on teil võimalik äh, jõuda mõtetega päris äh, valmis, aga põhimõtteliselt me tahaksime selle aasta oktoobris siis oleks teil võimalik kasutada seda raportit selleks, et arutelusid pidada ning ette valmistada aastalõpu ülemkogu ning ka selleks, et siis viie esimehe raport täielikult ära kasutada. me leiame, et äh, siin ei tasu enam oodata äh, erinevate liikmesriikide valimisi ja seda eriti siis, kui me tahame teha konkreetseid ettepanekuid äh, pärast ühte või teist valimist, siis ikkagi ettevalmistustöö tuleb praegu ära teha. lisaks sellele Äh, raportis äh, on samuti konkreetne lubadus antud või hea oleks, kui te räägiksite sellest lähemalt. tegemist on siis Euroopa stabiilsusmehhanismi muutmisega viie esimehe raportis ette nähtud nimelt, et stabiilsusmehhanism lisataks ühenduse meetodisse ja sellel muidugi on suured äh, tagajärjed ja hea oleks, kui te oma hinnangu sellele annaksite. Thank you very much uh aitäh. nüüd järgime öö, öö, tähestikulist järjekorda riikide puhul ja esimene kõneleja on Euklides Tsakalotos. me võime küll järjekorda muuta, kui te soovite. seega, Michel Sapel. J'ai rien compris au, au protocole, ni à l'ordre alphabétique. <laughs> ma ei saanud ei protokollist ega äh, kõnelejate järjekorrast aru, aga keegi peab ju pihta hakkama, nii et suur aitäh. Äh, ei ole mitte esimene kord, kui ma siin äh, viibin ja minu jaoks on see tõesti väga meeldiv siin olla ja see võimaldab samuti siis nagu kuulsime, eelarvekomisjonil oma unistuseni jõuda, ega nii tihti ju seda ei juhtu, nii et väga meeldiv, et see nii on ja väga kena, et siis sama aega seda teeb, paar minutit. kaks raportööri eh, tegid ära väga suure töö, Pervanš Perez ka mainis. Eh, tegemist on tõesti väga vana küsimusega, sama vana küsimusega kui meie majandus- ja rahaliit. ainult eh, aga rahaliidu osa on realiseerunud äh, ja seda väga konkreetselt, väga täpselt, detailselt, see oli ka vajalik. loodi Euroopa Keskpank, anti talle oma pädevus, tal on sõltumatu tegevus, võimalus ning ta on näidanud ka, kuivõrd tõhusalt ta suudab äh, raha hallata. aga majanduslik eelarveline sammas siis ütleme niimoodi on jäänud maha. meil on olemas nüüd selline ülesehitus, mis on äh, tasakaalustamata, äh, see tuleb eriti hästi välja, kui äh, pind nii-öelda väriseb, nägime seda seega siis kriisi käigus, nägime ka seda, millised tagajärjed olid kriisile euroalale ja riikidele, kes üksteisest üha eemaldusid, selle asemel, et kokku poole liikuda, kus on erinevad rahad ja ka lähenemisküsimust me nägime, et oleks olnud vaja rohkem teha konkurentsivõimekuse parandamiseks ja muus. nii et me näeme, et see on ka hädavajalik. tänapäeval praeguses kontekstis, Bervanš ka ütles seda, mis ka ei oleks olnud eh, Briti referendumi tulemus, see küsimus oleks ikkagi tõstatunud aga me peame jah, selle küsimusele tähelepanu pöörama ja võttes eriti arvesse nüüd selgunud referendumi tulemusi. me peame näitama, et me oleme suutlikud ja algatusvõimelised ning eh, suudame toime tulla praeguste probleemidega. eurole eelarve, ma usun, et eh, siin ei ole mul tõesti mitte midagi selle vastu, mul on ainult suur veendumus, et seda vaja on. me oleme üritanud ühel või teisel viisil ju selliseid eelarveid varemgi luua. Euroopa solidaarsusmehhanism on ju samuti üheks viisiks eelarvelisi vahendeid koondada, selleks, et äh, vajadusel solidaarsust üles näidata, kui teatud tingimused on äh, tagatud. nii et eh, võib-olla siis see on mõneti eh, Euroopa eh, rahaliidu rahafondi aluseks, sest et meil on vaja tagada investeeringute jõudmine erinevates riikides, me oleme näinud ka muid arvamusi eelarve küsimustes, meil on Junckeri kava, investeerimiskava ning meil on vaja seega tagada Euroopa tasandil suure eelarveline suutlikkus selleks, et toime tulla majanduses tekivate olukordadega kon, kontratsükliliste olukordadega, sellepärast et et näiteks kui selgub, et mõni tsükkel hoogu, ei hoogustu piisavalt kiiresti, siis on vaja leida mingeid viise, kuidas sellega toime tulla. kas meil vastus on, see selgub, aga vähemalt küsimus tuleb tõstatada kuna meil on vaja eelarvet, siis on meil vaja ka mitte ainult vahendeid, et see välja töötada, vaid ka, et seda kontrollida. kui eelarve on, siis see tähendab seda, et Euroopa Parlamendil peab olema pädevus äh, arutada seda eelarvet, heaks kiita. ma ei kujuta ette, kuidas oleks võimalik ette kujutada eelarvet ilma, et oleks tagatud ka vajalik demokraatlik kontroll see vajalik demokraatlik kontroll võib tunduda meie liikmesriikide kodanikele võib-olla nende eh, igapäevaelust väga kauge küsimusena, aga kui üldse kontrolli ei oleks, siis oleks olukord veel hullem. kui me tahame eelarvet, siis meil on vaja ka kedagi, kes suudaks seda täita ning siin muidugi te teate, arutelu on käimas, mina praegu midagi ei ütle selle kohta, aga mul on tõesti suuri kõhklusi, kahtlusi selles osas, kas eelarvet peaks äh, Äh, täidetama ainult äh, ühenduse meetodiga või siis mingil muul moel ja vabandan, Veraaž, siin mul tõesti lõplikku seisukohta ei ole, kas teha seda valitsuste vahel või muul moel, nii et ma siin ei väljenda oma lõplikku arvamust, ma arvan, seda küsimust on väga keerukas äh, otsustada. et võib-olla me peaksime ka oma rahvaga arvestama võimalikult palju, kui me Euroopa poliitikat ellu viime Äh, ning samuti on meil vaja vahendeid ning vahendite küsimus äh, on äh, selline, mis vajab samuti lahendamist. muidugi Euroopa Liidu eelarve jaoks, kuid siin ja just sellist liiki eelarvete puhul on vaja. me peame seega ära määratlema, milliseid vahendeid kasutame. lahendusi võib olla mitmeid, oma vahendid liikmesriikide omad siis või muul moel, aga igastahes need vahendid tuleb leida selleks, et küsimuse all olev eelarve luua. ja tahaksin lõpetada ühe küsimusega, milles olen veendunud. kui me hakkame arutama institutsionaalseid küsimusi, siis me ei suuda sellega kuhugi jõuda. me ei leia õiget lahendust. kui me aga operatiivselt läheneme, konkreetselt, täpselt, vaatame, millised on küsimused ja probleemid ja kuidas eelarvega neile probleemidele vastata, milline on suutlikkus, kui kiiresti on võimalik reageerida, meie rahvastel on vaja konkreetseid äh, vastuseid, äh, neid peab äh, rahustama ja, ja näitama, et Euroopa on suutlik. institutsionaalseid küsimusi on nii ehk nii vaja arutada, sellepärast et mingil hetkel leiab kõike kodakondsustamist ka institutsioonide toimimise, aga siiski ma tahaksin, et me alustaksime võib-olla kõige konkreetsematest aspektidest, vaadata, milliseid investeeringuid toetada, milline peaks olema töötukindlustus, kuidas Euroopa Liit peaks tagama solidaarsuse ka töötuse küsimustes, nii et läbi selliste aspektide suudame me muuta mõistetavaks ka Euroopa rahvaste jaoks seda, milles seisneb meie arutelu, sest et see saab tõesti olema keerukas ja võib juhtuda, et me lihtsalt eemaldume rahvast, kellel on niigi raske meid usaldada praegu. Thank you, Euclid Sakalotas. suur tänu, Euclid Sakalotas, palun. suur tänu, Roberto. suur tänu parlamendikomisjonidele selle töö eest, mida nad teevad, tegemist on kriitilise küsimusega ning äh, esitaksin kolm põhjust, miks peaksime tõsiselt kaaluma euroala eelarve loomist. esiteks, euroraha äh, rahvusvaheline roll. olen kritiseerinud Euroopa Keskpanka ja Komisjoni kasvuaruna, aruandeid, kui on esinetud avaldustega, et majanduskasvu Äh, ei ole, maailma majandusel läheb samuti kehva, kehvasti, nii et meil võib minna veel halvemini. aga sedasama võib rääkida Kreeka, Boliivia ja Soome, aga mitte Euroopa tervikuna. Euroopa tervikuna ei ole väike suletud majandus, Euroopa on suur majandus, nii et kui maailma majandusel ei lähe hästi, siis võib-olla on üks põhjus see, et Euroopa ei anna oma panust nii minevikus kui tulevikus on maailmas mitmeid regioone, kellel läheb meist paremini või halvemini, näiteks Aasia piirkonnas, äh, nendel võib minna paremini või halvemini, Ameerikal võib minna paremini või halvemini, kui läheb halvemini, siis on oluline, et maailma mõni teine piirkond täidaks selle tühimiku. kui Euroopa täidab, tahab täita oma rolli, siis ei saa me lihtsalt äh, näidata maailmale jooksvkonto ülejääke, aga me peame äh, Äh, vastama maailma nõu-, nõudlusele nii, nagu väike majandus seda teha ei suudaks. teiseks, euroala eelarve äh, automaatroll, kui näiteks Texases on majanduslangus, siis äh, äh täiendatakse seda tühimikku föderaalsest eelarvest teksaslased ise maksavad aga vähem makse, aga see ei ole ainuke asi, mis sellises olukorras toimub, kui föderaaleelarvest finast-, finantseeritakse selliseid vahendeid laenamise abil, siis kompenseeritakse, kompenseerib ülejäänud Ameerika teksaslasi, ükskõik kas Massachusettsist, Californiast, Virginiast, äh, aidatakse seda tühimikku täita seda nimetatakse stabiliseerimismõjuks, ühel riigil on äh, asümmeetriline šokk, majanduslangus, sinna suunatakse vahendeid, teiseks äh, võrdsustusefekt, äh, kus tõusetub mingisugune maksete solidaarsus, muidugi mõte on see, selles, et ükskord on Texases majanduslangus, teinekord Massachusettsis, ja me soovime, et Euroopa toimiks samamoodi, mõnikord on Kreeka kriisis, mõnikord Soome, mõnikord Saksamaa, teinekord aga Portugal. ning kolmanda, kolmas põhjus, miks meil on vaja Euroopa eelarvet, fiskaalpoliitika see näitab Euroopa rolli maailmamajanduses, aga teiseks on see seotud ka sellega, et meil on äh, vastav nõudlus ka Euroopa tasandil väliseid mõjureid on mitmeid, aga olulisim ehk neist on see, et äh, Prantsusmaa soovib laieneda, laiendada oma majandushaaret, aga sellest on kasu aga ka Portugalile ja, ja Saksamaale. Portugali ja Saksamaa laienemine aga toimub äh, muude riikide ekspordi arvelt. me peame internaliseerima sellised välised mõjurid ja on selge, et sellega seonduvad ka riskid ja meil on vaja kõrge töötuse taseme jaoks ka ähm, sisemisi majanduspoliitilisi vahendeid, sest selliseid väliseid mõjureid ei saa lõplikult äh, sise si,, äh, sisse üle kanda. aga kui meil ei ole rahandusliitu selles mõttes, nagu Kanadal on majandusliit riigisiseselt, Saksamaa on või Austraalia meil on olemas majanduspoliitika, mis ei saa, tule toime asümmeetriliste šokkidega ja on selge, et äh, tõesti sümmeetriliste šokkidega tuleme toime äh, kuni hetkeni, mil äh, rahanduspoliitika on lõplikult lahu, lagunenud. Euroopa Keskpank suudab neid mõjusid leevendada, aga mitte igal pool. oletame, et meil on rahanduspoliitika siis meil ei saa olla fiskaalpoliitikat, kui meil ei ole piisavalt fiskaalset aaret. see tähendab, et Euroopa majanduses on ainuke võimalus šokke absorbeerida palgatasemega. isegi kui me võtame arvesse euroskeptikuid, tuleb küsida, kas Euroopa saab minna edasi kui äh, reaalpalga tase on ainus võimalus šokeere, šokke absorbeerida. meil on vaja sellist äh, ma-, majandusliitu, mis läheb äh, šokkide absorbeerimisel kaugemale, meil on vaja majanduslikke vahendeid, mis asuvad devalveerimise kohale, kui me devalveerimist kasutada ei saa, kuid need vahendid on demokraatliku kontrolli all kui me soovime võidelda euroskeptikutega pärast Brexiti hääletust, siis just selliseid vahendeid on meil vaja. meil on vaja sellist Euroopat, mis suudab vastata inimeste vajadustele, inimesed, et inimesed tunneksid, et mitte ainult nende palkade läbi ei tule majandus langusega toime ning meil on vaja, et sellised äh, poliitikad, mis välja töötatakse, oleksid äh, allutatud demokraatlikule kontrollile. see on minu arust ainus viis vastata euroskeptikutele ja meil on vaja sellist Euroopa Parlamenti, mis annab inimestele võimaluse öelda, et äh, et jah, meil on Euroopa-ülesed institutsioonid, need institutsioonid on head ja nad on ka demokraatlikule kontrollile allutatud. aitäh! Karlo Padoan, palun. aitäh mind siia väga olulisele sündmusele kutsumast. tuleb tunnistada, et mulle see raport väga meeldis. ka sellepärast, et ta on laiem, kui ta pealkiri ütleb. tõepoolest, meil on nüüd võimalus rääkida euroala juhtimismehhanismist, mida on vaja tugevdada võttes arvesse ka hiljutisi sündmusi, mis on maa, üle maailma ja Euroopas keskkonda ebastabiilsemaks muutnud. kõigepealt tooksin välja põhimõtted, mis on väga kasulikud, kui me räägime euroala majanduse juhtimisest. kõigepealt, ilmselgelt kui rääkida euroala poliitikast, siis on leida vaja tasakaal Euroopa ja Euroop-, Euroopa ja riikliku poliitika vahel. vahel jääb mulje, et vaatamata sellele, et Ehm, ollakse ühises liidus, siis ainukesed ehm, paindlikud mehhanismid on kättesaadavad riiklikul tasandil, ehk siis ei ole olemas euroopalikke instrumente selle jaoks, ükskõik mis poliitikavaldkonnast me räägime ning ma võiksin siin välja tuua mitmeid näiteid. teiseks, mis tuleneb esimesest, kui me soovime rahaliidus edasi liikuda, siis me peame edasi liikuma äh, kahel liinil, mis peaks liikuma paralleelselt. kõigepealt riskide jagamine ning riskide leevendamine. see on problemaatiline, kui me räägime pangaliidust, aga minu arvates on see üldine põhimõte, mis peaks kehtima ka kõikides teistes valdkondades, näiteks tööhõives, töö ning tööturupoliitikas. ma sellest räägin täpsemalt kohe hiljem. kolmandaks, me peame üle vaatama oma poliitilised stiimulid, pidades silmas oma eesmärke, näiteks ma toetan vägagi struktuurseid reforme selleks, et lahti saada pikemaajalisest äh, maja, viletsast majanduskasvust ja tööhõivest, kuigi struktuursed reformid on ainult üks vastus, aga me peaksime endalt küsima, vähemalt poliitikutena, millised stiimulid on meil poliitikas selleks, et läbi suruda struktuurseid reforme. ning jällegi poliitiliste meetmete kohaldamisel tuleks seda aspekti tõsisemalt arvesse võtta. ma olen alati rääkinud, et paindlikkus ei ole seotud sellega, kuidas valitsust äh, Äh, va-, valitsusi panna vähem reforme järgima, vaid kuidas neid panna rohkem struktuurseid reforme läbi viima, mis oleks oluline osa nende majanduspoliitikast. pikemaajaline äh, tarne pool on äh, ainult üks osa, meil on vaja ka pikemaajalist nõudlust suurendada, makromajand-, makromajanduslik sünergia ning kohanemine on siin tähtsad. mina sooviksin näha Euroopa makromajanduslikku poliitik-, ka valguses e, eelarvepoliitikat, mis keskendub eel, võimalikult palju majanduskasvule, sest praegu, praegusel hetkel me seda ei näe, sest meil on jooksev konto ülejääk. me peaksime mõtlema, kuidas seda e-, eelarve olukorda paremini ühtlustada üle Euroopa Liidu ning kui seda õigesti tehakse, siis struktuursete reformide ja makromajandusliku tegevuse sünergia toob kaasa paremad tulemused. selles mõttes räägiksin kolmkümmend sek-, sekundit Itaalia valitsuse ettepanekust, mis ei ole tegelikult uus ettepanek. see on juba üsna vana makromajanduslik meetod, see puudutab siis meie rahaliidus töö, töötustoe, toetusi Euclid rääkis sellest juba, kui me oleme rahaliidus, siis meil ei ole eelarvelist mehhanismi, eh, millega šokke leevendada ning seega jääbki järele ainult tööturu öö, eh, lahendus. see võib kaasa tuua siis eh, palkade või ka töötuse öö, alased kohanemised mis on loomulikult omavahel seotud, aga kui meil on selline süsteem, mehhanism olemas meie rahaliidus, siis saab leevendada šokke liikmesriikides. teine põhjus, miks võiks ümber kujundada meie poliitilised reeglid rahaliidus, mis on ka seotud tööpuudusega, on järgmine. me, need meetmed puudutavad tsüklilist tööpuudust tuleb vältida ka seda, et tsükliline tööpuudus muutuks struktuurseks ja alaliseks ning me peame tagama, et, et konvergentsus ei väheneks, vaid suureneks. seetõttu on oluline rahaliidu ümberkujundamisel võtta arvesse rohkem tööturu ning tööhõive aspekte, eriti kuna nad on seotud meie makromajandusliku süsteemiga rahaliidu sees. lõpetuseks veel üks asi, mida siin raportis mainitakse ja millega ma nõustun, kui meil on selline instrument, siis ta võiks hakkama saada asümmeetriliste šokkidega üsna hästi, aga meil on vaja tegeleda ka süstemaatiliste šokkidega, mis mõjutavad tervet rahaliitu. ja minu arvates investeeringute edendamise küsimus on siin tähtis, kaasa arvatud see, et meil on vaja mobiliseerida näiteks ESM-i raames äh, piisavalt ressursse selleks. lõpetuseks, investeeringud äh, koosnevad erinevatest faktoritest. meil on investeeringuid, kui mõistetakse äh, asjaolu, kui eeldatakse, et nõudlus kasvab tulevikus, kui see on kasumlik, investeeringud on siis, kui äh, tõkked investeeringute ees, mis on seotud struktuursete probleemidega, on võimalikult tõhusalt kaotatud ning investeeringuid on ka siis, kui usutakse tulevikku. see tähendab, et usutakse ka praegu äh, tuleviku poliitilisse süsteemi ning institutsionaalsesse korraldusse. praegusel hetkel tundub, et selline usaldus äh, väheneb, aitäh. Thank you very much. suur tänu. Pierre Carmino. Monsieur le Président. Euh, aitäh, ma tahaksin alustuseks eh, teid tänada selle algatuse eest ja eh, tänada teid selle eest, et siia kutsusite mind. Eh, kohtusin eelmine aastal mitme parlamendisaadikuga, kui rääkisime Euroopa eelarvest ning pean ütlema, et kogu see tööõhkkond oli vägagi konstruktiivne. ma tahaksin alustuseks ütelda, et Euroopa ajalugu on väga progressiivne ja nagu ütles ka Michel Sapin, meil on majandus ja rahaliit ja mõneti oleme me nüüd vankri härgad ette rakendanud, sellepärast et põhimõtteliselt me otsustasime ju ära, et anname ühist raha. aga meil ei olnud ühiseid majanduspoliitikaid majandus- ja rahakriis jõudsid aga meile järgi ja nüüd me peame kaasa läinud aja tagasi võitma, seda me oleme üritanud ka teha, oleme äh, stabiilsus- ja kasvupaktiga seda üritanud saadud, saavutada eelkõige. Euroopa äh, Liit majandus- ja rahavallas on äh, nagu piltmõistatus, kus on palju tükikesi puudu, mis me peame nüüd leidma tahaksin võtta näiteks siin Robert Schumanni, kes ütles, et äh, Euroopat ei saa üles ehitada ühe päevaga ega ka ühe tükina ning samamoodi me peame lähenema ka Euroopa eelarve küsimusele, millel oleksid oma vahendid ja mille solidaarsus äh, oleks ka tagatud, see on selline pikaajaline eesmärk. ja kui me sellest lähtumegi oma töös vabandust, kui me aga sellest lähtume, siis me võime teel eksida, ma arvan, et me peaksime valima pigem eh, teatud valdkonnad, võimalused olla solidaarsed ning eh, jupp-jupi haaval edasi liikuma, sellepärast et me ei tohi mingil juhul alahinnata seda, kuivõrd keerukas olukorras Euroopa praegu on. seda mitte ainuüksi Briti referendumi hääletuse tagajärjel, vaid eh, põhimõtteliselt, kas me tahame rohkem solidaarsust või mitte kas meil õnnestub äh, koondada kakskümmend kaheksa või siis võib-olla homne päev juba kakskümmend seitse äh, liikmesriiki tagada ühised maksud? suur küsimärk. euroala on üheksateistliikmeline ja see on kindlasti äh, üks valdkond, kus meil on kõige rohkem solidaarsust ning sellest me peame ka lähtuma, kuidas seda ka teha, vähendades ühte, kõikide hirme ja kartusi. milline on kõige suurem hirm? seda veel ei ole mainitud, aga see seisneb selles, et igati kiiduväärne solidaarsus muutuks lihtsalt raha ülekande alaks. on ilmselge, et riigid, kus kõik on hästi, kus peetakse kinni stabiilsuse kasvupaktist, on valmis üles näitama teatud määral solidaarsust, seda tingimustel, et need riigid, kus olukord on kehvem või kus on tekkinud raskusi stabiilsus- ja kasvupaktiga, teeksid ka siis vajalikud, äh, asuksid ka vajalikud sammud. ja me peame leidmagi neid kahte äh, ühendavad äh, ühised jooned. Rabaduan rääkis ka väga olulisest, nimelt sellest, et meil on vaja ka paralleelset rada kus ühest küljest vähendatakse riske ja teisalt jagataks neid riske. kui me seda ei tee järk-järguliselt, siis ma kardan väga, et me ei suuda kiirelt edasi liikuda igal äh, riigil on oma vastutus struktuurireformide osas ja muuhulgas, kui kasvu ja äh, stabiilsuse kasvupaktist äh, peetakse rohkem kinni, siis oleks võimalik liikuda ka kaugemale solidaarsuse valdkonnas. tahaksin tuua näiteks ka siin dokumendis mainitu Rainy Day Fund. ma suudan küll Äh, tsükliliste või antitsükliliste šokkide puhul ette kujutada solidaarsust, kui see on ajutiselt, äh, ajutistel põhimõtetel, ehk siis tegemist oleks ajutise abiga. aga midagi lõplikku oleks hoopiski keerukam saavutada. ma usun, et praegu võib-olla siin lõpetaksingi, pean kinni kõne ajast ja annan sõna oma kolleegidele. Thank you uh.... suur aitäh Eduard Cicluna. Thank you for the invitation. suur tänu, et mind olete täna siia kutsunud. kui olin siin Euroopa Parlamendi liikmena, siis küsiti minult, kus ma enne olin. ma ütlesin, et ma olin ülikoolis. Öeldi, ahah, istusite elevandilust tornis, maailmast eraldatud, tegelesite väga teoreetiliste asjadega, aga siin on asjad teistmoodi ministrite nõukogus küsitakse minult samuti, kus ma enne olin, vastan neile Euroopa Parlamendis ja seal räägitakse sama. seal te saate äh, olla idealistid, siin aga tuleb tegeleda praktilisema tööga, igapäevasemate probleemidega. seega on väga huvitav lugeda kolleegide, endiste kolleegide koostatud raportit, äh, Bermanchi ja äh, tema kaasraportöör Pooge, Pööge koostatud raportit me näeme erinevaid vaatepunkte, vähemalt mina näen äh, oma nüüdse kogemuste pagasiga ja küsimus on perspektiivis, me oleme kokku leppinud, kuhu me suudame liik-, liikuda, nagu heas äh, abieluski äh, tuleb kaaluda armastust, asjade jagamist ja nii edasi, me kõik teame seda, aga küsimus on see, kuidas me sinna, selle eesmärgini jõuame. kas lihtsalt kiirustades ähm,, teeme kiired pulmad, kas see on siis ideaalne lahendus, sageli, nagu me teame, ei kuku need just kuigi hästi välja. tänased institutsioonid, äh, stabiilsus- ja kasvupakt, äh, sta-, stabiilsus- ja juhtimiskokkulepe Euroopa poolaasta ja pangandusalased kokkulepped, need kõik tegelevad äh, jätkusuutlikkuse ja koordineerimise alaste probleemidega. me peame laskma nendel vahenditel toimida, me peame laskma neil toimida, areneda ja eesmärke saavutada, enne kui hakkame neid asendama teiste vahenditega. Briti referendumi tulemus näitab meile selgelt, et me ei saa Euroopa Liitu võtta iseenesestmõistetavana. me ei räägi siin ju Ameerika Ühendriikidest ja selles ongi probleem, meil eh, ei ole selliseid institutsioone, mis aitaksid tagada täielikku integratsiooni. aga küsimus on taas, kui kiiresti me saame edasi liikuda. iroonilisel kombel ei ole inimesed näinud eh, praeguste institutsioonide töö vilju. Nad ei näe, et eh, institutsioonid toimiksid. võtame näiteks majandus, esimese ja teise majanduspaketi, ma mäletan, kui me neid koostasime, tegemist oli kohutavate trahvidega, need, neid oleks rakendatud sellistele riikidele, mille, mis olid tõsistes rakkudes, nad ei suudaks neid tasuda ja me, me te-, muudaksime olukorda ainult hullemaks. aga samas öeldi, et me ei taha, et see, mis juhtus Prantsusmaal, Saksamaal äh,, varem, kui nad äh, eeskirju rikkusid, me kohtlesime neid nagu poleks midagi juhtunud, tegelikult me peame näitama, et meil on tõsi taga ja seekord on heidutusmehhanismid nii suured, et ükski riik ei julgeks äh, neid eeskirju rikkuda. täna oleme jõudnud punkti, kus meil on kaks riiki, komisjon väidab, et nad on eeskirju rikkunud ning äh, tõele au andes nemad ütlevad, et nemad ei ole eeskirjade rikkumises süüdi, ECOFINis äh, seda teemat samuti arutatakse, küsimus on paindlikkuses, äh, küsimus on selles, kas äh, eelarvelõhet vaadeldakse õi-, õigesti, küsimus on uutes näitajates, mis asendaksid eelarve puudujärgi eeskirju, kas siin tuleks kasutada muid näitajaid ja selles ongi probleem, meil on mitmeid küsimusi, me ei ole näinud seda, kuidas fiskaalkokkuleppeid rakendatakse seal, kus neid peaks rakendama. sama saaks öelda ka äh, pangandusliidu pankade kohta. Äh, me räägime nüüd äh, kulude teisendamisest, mitte päästeoperatsioonidest ühelgi pangal ei palutaks, ei oleks kunagi varem palutud sellise, sellise paketiga liituda. aga see küsimus äh, ei ole tegelikult nii lihtne, kõigile ei sobi sama lahendus, äh, olgugi et me seda varem oleme arvanud, arvanud. me ei saa neid vahendeid äh, pimesi rakendada, sellega me tekitaksime ainult suuremaid kriise kui need, mida me üritame tegelikult ennetada ma tahan öelda, et laske institutsioonidel teha oma tööd, vaatame, kuidas need vahendid toimivad ja vaatame, kuhu me selle tööga välja jõuame, kui me räägime siin lähenemisest ja äh, maksualaste kokkulepete rakendamisest, äh, palkadest. Need on ainsad äh, võimalused riigil säilitada oma konkurentsivõimet ning kui me hakkame entusiastlikult äh, lahendustega kiirustama, siis see ei ole lahendus, me peame kokku leppima, kuhu me sa-, tahame välja jõuda, aga seda saavut-, selle saavutuse, saavutamise nimel ei tohi kiirustada, me peame Euroopa inimestele näitama, et see, mille me oleme välja töötanud, on võimeline toimima ja me saame äh, lo-, loomulikult äh, järgmiste etappideni edasi liikuda Äh, igal juhul ei taha ma kõlada euroskeptiliselt, ma olen täiesti nõus, et meil on tarvis terviklikku liitu, aga ma tahan öelda, et äh, vaatame esmalt, äh, kuidas toimuvad meie juba välja töötatud vahendid, aitäh! Thank you and thank you for joining us! aitäh, suur tänu, Jerome, et meiega liitusid, annangi sõna sulle! Very much, Roberto uh...! aitäh, Roberto! parlamendisaadikud, aitäh, et te kutsusite mind siia, et rääkida eelarve suutlikkusest euroala jaoks. tahaksin tänada kahte parlamendi raportööri nende töö eest, ma rääkisin nendega paar nädalat või kuu aega tagasi. minu arvates on see töö väga tähtis. see järgneb viie presidendi raportile ning rohkem tööd tuleb loomulikult ära teha viie presidendi raporti puhul, ma ju ütlesin, et ennem aasta lõppu hakkab tööle ekspertide rühm ähm, jätkuraporti kallal, et teha tehnilisemat ja analüütilisemat tööd teise faasi kallal pärast viie presidendi raportit. Teie aga olete astunud ennem juba selle järgmise sammu E, eelarvelist e, tugevust e, soosivad kõik palju, paljud ma-, majandus- ja rahaliidu sees, aga seda erinevatel põhjustel. mõningad nendest põhjustest leiavad mainimist ka teie raportis. Jan Timberg, Hollandi ökonomist ja Nobeli preemia laureaat, on öelnud, et kui on liiga palju instrumente, siis võib tekkida probleeme esimene küsimus, millele me peaksime võib-olla rohkem mõtlema, on, et kas me võib-olla ei eelda liiga palju ühelt instrumendilt. sest olemasolevad instrumendid hakkavad omavahel võistlema, kui meil on väga palju eesmärke väga paljude valdkondade jaoks. teine märkus, millele peaks seda kulutama? raport toob põhimõtteliselt välja kolm peamist valdkonda. esimene, struktuursete reformide stimuliseeri-, stimuleerimine. sellest räägiti ka päris palju viie presidendi raportis. meie arvates oli see järjekord teistpidi. me ütlesime, et struktuurset tööd tuleb teha rohkem selleks, et majanduslik konvergentsus paraneks rahaliidus ning selle konvergentsuse põhjal mis oleks siis äh, vastupidine liikumine, mis meil kriisi ajal oli, siis selle suurema konvergentsuse põhjal saaks äh, liikuda ka poliitilise konvergentsuse suunas, äh, et viimistleda meie rahaliitu. raport, kui ma nüüd õigesti aru saan, ütleb intellektuaalselt väljakutsuvalt, et see peaks olema vastupidi, ehk siis, et meil on vaja äh, konvergentsuse jaoks instrumente, mis põhjustaksid selle konvergentsuse suunas liikumise. minu arvates majanduslikult ja poliitiliselt on see üsna keeruline praegusel hetkel. teiseks, nende instrumentide eesmärk oleks ka tegeleda asümmeetriliste šokkidega. kui nüüd tagasi vaadata, siis euroalas ei ole eriti palju asümmeetrilisi šokke olnud no, äh, äh, majandustsüklid on olnud üllatavalt sümmeetrilised, viimaste aastate šokid on tulnud väga asümmeetrilistes poliitikavaldkondades ning peamiselt riiklikul tasandil. finantstsüklid aga on mitmekesisemad ning seega meie riskidega, riskide maandamise see parandamiseks, mis on üks peamisi eesmärk, oleks vaja meil viimistleda meie majandus- ja kapitaliturgude liitu. ma olen sellest varemgi rääkinud, räägin ka tulevikus, et selleks, et parandada meie riskide maandamise suutlikkust euroala majandustes, on vaja meil mehhanisme, millega erasektor saaks ka tegeleda riskide maandamisega, seetõttu äh, Äh, meie panga ja äh, rahaliit, liidu äh, kallal tuleks rohkem tööd teha. kolmandaks, ma arvan, et asümmeetriliste šokkide jaoks oleks liikmesriikidel vaja ka mingisugust eelarvereservi. loomulikult pärast kriisi on lihtne rääkida sellest, aga pikemas perspektiivis tuleb tagada, et riiklikul tasandil, kus eelarved on palju suuremad kui Euroopa tasandil, oleks ka piisavalt suutlikkust sellega tegeleda. sümmeetriliste šokkidega tegelemine läbi fiskaalsuutlikkuse, selle jaoks on vaja lisavahendeid. no küsimus on loomulikult, kust need vahendid peaks tulema. siin viidatakse loomulikult ESM-ile, mis peaks rahastama seda instrumenti, aga ESM ise on laenaja. tal ei ole oma vahendeid. ta ei kogu ise makse seetõttu kui öelda, et ESM peaks välja arenema Euroopa valuutafondiks, see ei tähenda seda, et on lahendatud ka probleem, et kust see raha peaks tulema. ka selle kallal oleks vaja rohkem töötada. ehk siis, et mida need instrumendid peaks tegema ning kuidas neid rahastada neist tuleb rohkem rääkida ning täna on hea koht selle tegemiseks. lõpetuseks poliitiline mõõde. minu arvates täna hommikul toimus ka üks sümpoosium, mille korraldas Slovakkia eesistujana ja see puudutas tööpuudust ning seda, et tuleks äh, paika panna mingi Euroopa tööpuuduse skeem. see on huvitav mõte, aga poliitiliselt mulle tundub, et ma ei tea, kuidas teie riikides on, aga minu kodumaal on sotsiaalkindlustussüsteem, kindlustussüsteem ja pensionisüsteem ajalooliselt ja kultuuriliselt äh, kujunenud äh, läbi põlvkondade. töö öö, äh, öö, puudus või töötute toetussüsteem, seda toetavad peamiselt sotsiaalpartnerid, seega selline süsteem on küll hea mõte, aga tuleb mõelda ka selle peale, mida liikmesriikides juba tehakse. praeguses olukorras oleks see mõte ka üsna keeruliselt teostatav. üks näide selleks, Hollandis üks asi ajab kõiki Äh, tagajalgadele, nimelt siis, kui Euroopa hakkab sekkuma pensionisüsteemi, see tekitab koheselt paanika, sest pensionisüsteem on meie enda oma, see on osa meie sotsiaalsüsteemi identiteedist. seega, kui astuda see minu arvates väga-väga suur samm Euroopa tööpuudusmehhanismi suunas, see oleks tuleviku jaoks huvitav, aga minu arvates oleks vaja meil saavutada suurem majanduslik ja institutsionaalne konvergentsus, et äh, seda sammu astuda. eks jätkame tööd ja arutelusid, tagagem, et äh, majanduslikult konvergentsus jällegi suureneb, Euroopa oli ju konvergentsuse masin ennem äh, ning me peame astuma ennem poli-, suured poliitilised sammud, et liikuda suurema integratsiooni suunas. aitäh, Peeter Kasimir! aitäh, tahaksin esmalt vabandada seetõttu, et hiljaks jäin. ja teiseks tahaksin tänada teid äh, kutse eest osaleda siin. mina olen siin rahandusministrina. mitte Ecofini äh, juhina me tõesti peame arutama äh, eelarve küsimus ning makromajanduslike stabiilaatorite küsimus on üks, mis vajab äh, mainimist selles arutelus. me teame, et siin on meil vaja konsensust liikmesriikide vahel. ja ei ole kahtlustki selles, et see lihtne olla, olema ei saa ma ei oota lähikuudega suuremaid läbimurdeid. parem on ennast ette valmistada, mitte viimase hetke lahendustega alati välja tulla. me teame, kuidas asjad Euroopas on, me teame, et äh, fiskaalvõimekus on äh, keskpikas perspektiivis äh, küsimuseks. aga me peaksime ka vaatama pikaajalistele perspektiividele aga see võib ka juhtuda, sellega võib kaasneda ka see, et mitte midagi mitte kunagi ei hakkagi toimuma. mõne aasta pärast võib-olla istume hoopis teiste inimestega siin laua ümber. meil on vaja teatud äh, vahendeid selleks, et sümmeetriliste, asümmeetriliste šokkidega ka toime tulla rahaliidus fiskaalvõimekus on kindlasti üks äh, hädavajalik äh, asi euroala stabiliseerimisel. euroalast rääkides ja stabiilsus ja sidusus on kriitilise tähtsusega kogu Euroopa Liidu jaoks siin. nii et äh, fiskaalstabilisaatorid on tegelikult otseselt või kaudselt olulised kõikide jaoks Euroopas. eriti pärast eh, Briti referendumit on oluline, et eh, ülejäänud kakskümmend seitse liikmesriiki kokku hoiaksid. ja pean toonitama, tõesti kahju, et ettepanek ühise mm, fiskaalmehhanismi kohta on kahjuks seotud sellega, et meil ei ole tegelikult äh, Äh, fiskaaldistsipliini ning äh, reformidega minnakse aeglaselt edasi. nõustun sellega, et äh, fiskaalvõimekus võib tähendada ka solidaarsust, see on seotud otseselt vastutusega. selgeid reegleid on vaja selleks, et vähem oleks juhust ning süsteem peaks olema automaatne alaliste ülekannetega mitte kellegi otsustada. siin mainiti ka erinevaid instrumente. Milanas, eh, Bratislavas, Kofinil eh, me Padovani algatustest eh, rääkisime, rääkisime palju noort töötuskeemist, aga tahaks veel kord toonitada, et me ei plaani siin asendada liikmesriikide omi ega luua tsentraliseeritud Brüsseli süsteemi, vaid tahaksime täiendada liikmesriikide omi, mitte neid asendada, vaid siis lihtsalt äh, toetada et äh, liikmesriikide Euroopa Liidu äh, tasand mõlemad äh, toimiksid siis koos taandumina. seda me praegu arutame ja ma usun, et me peaksime vaatama, kuidas võimalikult arukalt tulevikus integreerida erinevad küsimused, pean tunnistama, et ajad on keerulised, aga väljakutsed esitavad minu jaoks kogu protsess peaks hakkama pihta üldise kokkuleppega selles, et meil on vaja fiskaalvõimekust. konkreetsetest küsimustest tuleb rääkida samuti õiguslikust raamistikust. parlamendis me oleme, nii et tuleb ju alustada ikka alati õigusliku raamistikuga, aitäh. Merci. suur aitäh ja nüüd Läheme edasi küsimuste vooru juurde. Äh, küsimuste esitajateks on variraportöörid. mis nüüd aega puudutab, meil on seda väga vähe ja ma tõesti palun, et kõik peaksid kinni kahest minutist, vastasel juhul me ei äh, tule toime, peame kell üheksa lõpetama. Siegfried Mürisson, palun. aitäh. kui me räägime fiskaalvõimekusest euroalal, siis muidugi esimene küsimus, mis minul tekib, on see, et milleks meil seda vaja on ja kuidas seeläbi saab parandada reaalmajanduse olukorda. minu jaoks selleks, et fiskaalvõimekusel mõtet oleks, peaks see käsitlema samuti viimaste aastate kriiside äh, põhjusi, liiga vähe konkurentsivõimet ning meie pangasüsteemi äh, võimetus. esmalt siis konkurentsivõime kohta mul tekib küsimus, kuidas see fiskaalvõimekus äh, suudab parandada konkurentsivõimet liikmesriikides ja kuidas äh, võib see viia struktuurireformideni, mida kõikidel liikmesriikidel vaja on ja mida väga hästi kirjeldatakse ka riigipõhistes soovitustes. minu küsimus teile on siis järgmine. millised on need struktuurireformid, mida teie riikidel vaja on? millised võiksid olla äh, finantsstiimulid, kas sellest peaks abi nii härra Sapanile, miks on Prantsusmaal nii keerukas eh, eh, struktuurireforme läbi viia, teiseks võla kohta, minister Paduan, te mainisite seda, et on vaja rohkem eh, maksupondlikkust struktuurireformide läbiviimiseks, aga ma ei saa aru, miks paljud struktuurireformid ei maksa raha ja seega ei ole põhjendatud ka kõrgemad maksud siin. kas saaksite selgitada siin olevat, olevat seost, minu jaoks ilmselge ei ole ja küsimus kõikidele ministritele. me rääkisime sellest, kuhu, kuidas raha kulutada, aga mitte sellest, kust peaks raha tulema ja kui palju, nii et küsimus on siis selles, mis rahastamisvahendid äh, teie meelest võiksid sobida fiskaalvõimekuse jaoks, eriti äh, ministrid, äh, Taisenblum ja teised, kes on netopanustajad Euroopa Liitu, kuid ka teised, kuidas teie arvate, et see aitaks ja kuidas te selgitate töötutele Prantsusmaal, Luksemburgis, Hollandis, kõikides liikmesriikides, et nad peavad eh, eh, toetama kriisi ajal töötuid ka teistes liikmesriikides. et minister Tassenblom kõik me ju kannatame kriisi all ja ainus eh, erinevus on selles, kuidas me vastu paneme. aitäh ja sõna on nüüd Van Vissakeril. Thank you, Chair um,. I... suur tänu. alustuseks äh, sooviksin mainida Timbergi äh, printsiipi, millest rääkis ka härra Disselblum, ehk siis äh, meil oleks tarvis täpselt nii palju vahe, instrumente, vahendeid, kui palju on probleeme, mis vajavad lahendamist. võib-olla need kolleegid, kes vaatavad pikemaajalist perspektiivi euroalast ja eelarve võimekusest, alahindavad seda, et üks põhjusi, miks meil eelarve eeskirjadega nii palju probleeme on, ongi see, kuidas on Maastrichti leping ja sellele järgnevad vahendid välja töötatud, eriti just viimasel ajal. ei ole arvestatud erinevate probleemide, erinevate aspektidega ei võetud arvesse inimesi ning instrumendid ei töötatud korrektselt välja. seega kui meil on äh, sellised instrumendid, tuleb kohandada olemasolevaid instrumente äh, sel viisil, et me ei suuda seda äh, selgitada inimestele ja see tekitab rahandusministritele põhilisi probleeme, seega minu küsimus teile, kas te ei leia, et kui me töötaksime välja mõistliku eelarvevõimekuse, siis aitaks see lihtsustada eeskirju ja aitaks tagada, et edaspidi saame paremini rahvale selgitada, mi-, millega me tegelikult tegeleme. see oli siis minu esimene küsimus. teiseks äh,, poliitikad, kuidas äh, menetlusi algatada, IMF äh, dokument eelarve võimekusest, äh, maksude ülekandesüsteem, laenamise süsteem, äh, SEM-i sarnane näiteks ning teised vahendid, euroala eelarve näiteks mõne jaoks on rohkem juhtimist vaja, on vaja muuta alusleppeid siit ka minu küsimus, mi-, millisest valdkonnast äh, tuleks alustada muutustega? ning kolmas küsimus, see puudutab äh, ülekannete liiduga seotud hirme, äh, see oleks muidugi hea tagatis, aga tuleb arvestada ka täiendat-, täiendavate avalike hüvede probleemiga nii et minu küsimus, kas euroalaga seotud konkreetsed avalikud hüved, äh, kas neid tuleks samuti kaaluda, aitäh? suur tänu, härra esimees, välja on toodud palju erinevaid argumente. mina tahaksin aga rõhutada, jah, mudeleid võib äh, küll paika panna, aga otsustav on see, millised äh, numbrid seal mudelites sees on. siin sageli öeldi, et meil on vaja solidaarsust. Öeldi ka aga, et me ei soovi seda ülekannete liitu. aga ma küsin teilt kõigilt, mis, mis muud variandid meil siis üldse on? tooge välja ka numbrid milline äh, suurus sellel eelarvel peaks siis olema siin räägitakse ühest kuni ühest koma seitsmest protsendist SKT-st meie raportist. aga kui meil on äh, Euroopa Liidu eelarve, äh, mis äh, on ühe protsendi suurune, natukene üle miljardi euro, siis kust see peaks tulema, kellelt, millistelt maksumaksjatelt, kes seda haldab, kes otsustab nende, selle üle. Euroopas on väga palju suurepäraseid inimesi, kes suudavad otsustada selle üle, kuhu seda raha peaks kulutama ka euroala sees. minu jaoks on need vastamata küsimus, aga neile tuleb vastata me ei saa ju sellist äh, vabat tühja tšekki äh, välja kirjutama, enne me peame äh, teadma neid vastuseid. muidu tekivad meil ootused, mida me ei täida, see oleks väga traagiline, võttes arvesse ka näiteks Brexitit, aga veel hullem oleks see, kui inimestele raputatakse puru silma, siis aga selguvad, millised numbrid seal eelarves on ja kõik on pettunud. minu, mina usun neid numbreid, mis on äh, Maastrichti lepingus juba sees, minu arvates peaks olema kindel see, et me siin tekstis ütleme selgelt välja, millistest numbritest me räägime ning alles siis saab rääkida sellest, kas selline eelarve on hea või mitte. Madame Pirku, Ruonen, Lerner proua Werner. johtaja, oleme varmasti kaikki sama meeltä siitä, ettei euro. suur tänu, kindlasti oleme selles osas ühel meelel, et euroala praegusel kujul ei ole optimaalne rahaliit ja kindlasti oleme nõus ka sellega kõik, et euroala seisab teelahkmel, kas me liigume tihedama poliitilise liidu suunas või siis soovime rohkem turge distsiplineerida, näiteks äh, Soomes on see küsimus eriti kriitiline, soovitakse suuremat integratsiooni, rahaliitu, äh, mõnes Euroopa paigas Soomes suhtutakse sellesse kriitiliselt, samuti kutsutakse üles suurema solidaarsusele, sellega samuti seostuvad poliitilised ja juriidilised probleemid, mis võivad nõrgestada turuolukorda. ja minu küsimused esimesena Kreeka rahandusministrile äh, härra Tsakalootosele. kas euroala ja selle ühine eelarve suutlikkus on lahendus teie arust praegustele probleemidele? praegused ülekanded, üleminekud, neil ei ole olnud soovitud tulemust ja kahjuks on ka Kreeka inimesed äh, küsinud, kui realistlik on see, et teised liikmesriigid äh, annavad eelarvega seotud otsustusküsimused ära ning teisena küsimus euroala presidendile härra Disselblomile. kas oleksite valmis kaaluma ka alternatiive poliitilisele integratsioonile, kus lihtsustatakse euroala toimimist nii, et üks liikmesriik saaks euroalast lahkuda ilma et peaks lahkuma Euroopa Liidust, kui see seda teha soovib, aitäh. Merci, cher kolleeg. aitäh. nüüd tahaksin pöörduda veel ALDE eh, eelarvekomisjoni eh, variraportööri peale, kelleks olen mina ise. lugupeetud ministrid, eh, teie sõnavõttudes oli äh, asju, mis äh, tõesti kõlasid ühtemoodi, kuid teatud küsimusi on väga veel edasi arutada. kui me euro lõime, siis vaatasime me seda, kas me loome finantsvalitsuse või siis lähtume äh, kaasvastutusreeglitest ja viimase kasuks otsustasime stabiilsuse kasvupaktiga. aga probleemiks on see, et kui reegleid rikutakse, ja seda on juhtunud mitu korda, siis sellele ei järgnenud sanktsioone ja seega võib siis ütelda, et reegleid ei olegi. ei ole ka valitsust. sest et kui me räägime eelarvelistest äh, küsimustest, siis tegelikult me räägime euroala valitsemisest ja päris ausalt öeldes, need teie hulgast, kes arvavad, et see nii halb ei olegi, see on vägagi äh, kaheldav arvamus, sellepärast et euroala ei täida nii praegu neid eesmärke, mille täitmiseks ta loodi. minu küsimus siis puudutab pigem äh, lähenemist äh, ja lähenemise reegleid, eeskirju, kuidas te seda ette näete, kas see on võimalik, mil moel? ja veel millised võiksid olla pädevused, mis võiks anda üle euroalale ning äh, sellisel juhul võiksid äh, liikmesriigid selle pädevuse äh, kasutamiseks minevaid vahendeid kasutada euroalal, kas see oleks võimalik ja veel sotsiaalpartnerid reageerivad liikmesriikide siseselt, aga kas ei oleks võimalik Euroopa Majandusnõukogu äh, raames loodakse euroala sektsioon, kus euroala sotsiaalpartnerid tuleksid omavahel kokku selleks, et äh, võib-olla vaadata kaugemale oma väga liikmesriigi piiridesse jäävatest arvamustest ning liikuda optimaalse euroala suunas. olles nüüd seda öelnud, ma näen, et Econi väliraportööri meie fraktsioonist ei ole kohal, proua Müüri Adat ka ei ole siin, Maine ka siin, tema ühte, ühtegi tema fraktsiooni liiget. Fabio de Massi siiski uh,. The... aitäh, üks äh, rahandusministritest räägiti kiirest abielust ja ma tahaksin meelde tuletada, et IMF oma hiljutises raportis ütles väga selgelt, et me võime võib-olla olla väga kaugel äh, väga keerukast lahutusest ning äh, üks äh, aspekte siin võib olla ka Itaalia pangasektori kriis. kasinus poliitika ja struktuurireformidega on vähendatud erasektori nõudlust. tahaksin küsida Kreeka rahandusministrilt, kas te näete riski selles, et kui me liidame fiskaalvõimekuse selliste struktuurireformidega, mida Kreekas elada, et siis kas seeläbi mitte ei neutraliseerita makromajanduslikku mõju, sellepärast et sellisel juhul eh, lihtsalt erasektori nõudlus väheneks. kas me ei peaks sellega tegema? teiseks minu küsimus nüüd Prantsuse rahandusministrile eh, euroala on väga heterogeenne ja me teame, et suur ülekandeliit äh, ei ole võimalik poliitiliselt, majanduslikult, sest siis peaks Saksamaa ütlema Kreekale või kellelegi teisele, mida ütelda, kas siis ei oleks mõttekas vähendada nõudmist ning toetada asümmeetrilisemat äh, tasakaalustatud süsteemi. me teame, et Saksamaal on olnud probleeme ja paljud probleemid tegelikult euroalal ei ole seotud mitte ainult äh, avaliku defitsiidiga, vaid ka erasektori defitsiidiga. kui eurokriis äh, pihta hakkas, kas võib-olla ei peaks me ka erasektori äh, võlgade küsimust arutama euroala ja fiskaalvõimekuse kohta veel? kõikidele rahandusministeeriumitele, kas te olete valmis üles näitama innovatiivsust ja näiteks äh, pangalitsentse väljastama või rohkem? toetama avaliku sektori investeeringuid läbi kuldsete reeglite või defitsiidireeglite ja viimane küsimus Itaalia rahandusministeeriumile. kas äh, fiskaalvõimekus on see, mis peaks pangakriisi lahendama Itaalias praegu, aitäh? Merci, deuxième intervent-. aitäh ja kuue nimel härra Benito Silvaga Gracias, señor presidente y señor Shadow. Antes no, no he oído que le llamaba a mi compañera que ya no. suur tänu. Äh, mu kolleeg kahjuks äh, ei saanud tulla, räägin tema nimel. minister rääkis äh, Saksamaast ja Prantsusmaast, kellel ei õnnestunud eelarve puudujäägi eeskirju täita, sanktsioone tuleks rakendada, et sellist olukorda ei juhtu, aga ma arvan, et Äh, siin eksitakse, sest lõpuks juhtub lihtsalt see, et esimene riik, kellele neid äh, meetmeid rakendatakse, ei maksa trahve. ja sellele järgnesid ka kõik teised riigid, nii et see ei lahendaks ühtegi probleemi. eelistaksime seda, et tugevdataks Euroopa tasandil äh, fiskaalpoliitikat, sissetulekuid ja ümberjagamispoliitika näiteks uute maksude abil süsinikuheitme maksustamise abil näiteks, või siis maksustatakse hargmaiseid ettevõtteid või äh, ennetatakse agressiivset maksuplaneerimist, samuti tuleb vaadata ka liikmesriikide rahvastikku, kui me püüame fiskaalvõimekust välja töötada ja vaadata, millised äh, instrumendid on äh, tarvilikumad pikaajaliste investeeringute jaoks ning härra Disselblom, teile küsimus, teie olite üks viiest juhist, kes aruande koostas, meil on vaja mingisugust mehhanismi, jah, see on selge, aga kedagi ei tohiks äh, maha jätta, see peakski olema fiskaalpoliitika eesmärk, ma ei tea, mis on teie seisukoht? La parole est maintenant Ernest Marocal, palun. Gracias, presidente um,. A ver, hemos oído posiciones muy aitäh, härra esimees, me oleme siin kuulnud väga palju erinevaid seisukohti, eks seda oli ka oodata meie lähtume sellest, et on vajalik, et võtta eesmärgiks, et üheskoos välja töötada see ähm, eelarve äh, suutlikkuse definitsioon ja tugevdada meie eelarvepoliitikat. mul on kohe kaks konkreetset küsimust. kõigepealt härra, eelkõige härra Taisselblumile. see puudutab konvergentsuskoodeksit. meil on siin nüüd reeglistik, mis võeti just vastu selleks, et võrre-, võidelda ebavõrdsuse vastu. näiteks on võimalus sanktsioone minu kodumaa Hispaania vastu öö, kehtestada, kus on väga suur eelarve puudujääk, aga täna ei kuulnud me midagi selle kohta, et teisele poolele sanktsioone kehtestab jagataks, näiteks äh, neile riikidele, kellel on suur ülejääk, nagu see on näiteks Saksamaal või madalmaades. seega teatud ebavõrdsusega äh, võideldakse, teatud ebavõrdsusega mitte. siin räägiti ka töötusrahast ja nii edasi, aga mina tahaksin rääkida sellest, et eh, meie investeeringud peaks olema eelkõige suunatud avalikkuse huve äh, si- äh,, parandavatesse projektidesse. Ehm, siin tuleb arvesse võtta ka omavahendeid ehm, sellest on senini äh, räägitud positiivses võtmes, kas te arvate, et see peaks olema võimalik, et suurendada meie eelarve suutlikkust? seeläbi saab äh, vähendada ka maksukonkurentsi, sest praegusel hetkel on tegemist ju sotsiaalse ja maksudumpinguga. võib-olla peaks ka selle vastu võitlema. aitäh! suur tänu ka seitsmele ministrile, kes nendest olulistest asjadest rääkisid. väga meeldiv, et see arutelu meil toimub. tundub, et kui kuulata meid kõiki, siis me oleme äh, eelarvesuutlikkuse põhimõttes ühel meelel, aga mõningad teist räägivad näiteks sellest, kui kiiresti peaks edasi liikuma, mis on prioriteedid, härra Skikluuna näiteks mainis seda ja ka härra Taiselblom ütles kõigepealt, et tuleb saavutada konvergentsus ja siis tuleb rääkida inst-, teistest instrumentidest. härra Sakolotuse argument oli huvitav, ta ütles väga selgelt välja, et praegusel hetkel on meil väga väikesed rahapoliitika või eelarvepoliitika võimalused. erasektori riski äh, jagamisvõime on väga väike ning iga šoki puhul äh, kannatavad eelkõige palgad, eh, ehk siis maksame sotsiaalset hinda, see on oluline märkus. ja see näitab ka, et võib-olla meil ei ole väga palju aega pikki arutelusid pidama, sest, pidada, sest samal ajal võivad tekkida mingisugused uued kriisid. seega me peaksime nendest asjadest rääkima kiiremini. härra Tastelblom, te ütlesite, et võib-olla peaks lõpule viima pangaliidu ülesehitamise kõigepealt, aga näiteks see äh, Euroopa hoiuste tagamise süsteem, ka sellega ei ole lõpule jõudnud, selle kallal tuleb ka palju veel arutelusid pidada. seega, kui me ei soovi, et eelkõige kannatavad palgad, siis me peame natukene kiireloomulisemalt läbi rääkima. eelkõige tohiksin, sooviksin äh, härra Taisselblömilt ja härra Skiklunalt kuulda, mida nad arvavad selle kiireloomulisuse kohta. ja siis võib-olla kõik ministrid vastaksid mu teisele küsimusele. väga tore on sellest teemast rääkida siin Euroopa Parlamendis, aga suur küsimus seisneb loomulikult sellest, kuidas pidada neid arutelusid liikmesriikide parlamentides, sest ma olen teiega väga äh, selles ühel meelel, et kui me siin sellest räägime ainult, siis oleme me kõik läbi kukkunud, seega kuidas suunata need arutelud teie riikide parlamentidesse? aitäh, Marko Valli nüüd ja tema räägib kolleegi Marko Svanni nimel. ja te võite neli minutit sõna võtta, aga võite ka kahega toime tulla. aitäh ja tahaksin täna ka ministrit selle eest, et täna te siin olete. me oleme veendunud selles, et Euroopa kodanikud praegu olles ära kuulanud äh, seitsme finantsministri kõned, äh, väga suurtes kahtlustes selle äh, üle, mis siis saab järgmistel kuudel, mis saab meie majandus- ja rahaliidus, sellepärast et tundub, et te ikka käite ümber selle probleemi. mitte keegi teist ei keskendu sellele, milles probleem on, Euroliidule ja eurole Äh, ministrid rääkisid sellest, et äh, algselt loodi Euroliit, sellega äh, loodi küll liit, mis toimib, aga nagu öeldud, vanke pandi härgade ette. ja me näeme, et probleemiks on praegu Saksamaa, Saksamaa ülejääk ning see on veelgi suurem neist defitsiitidest, millest tõenäoliselt hakata homme rääkima nii et ähm, kui te tahate midagi tõsist ette võtta äh, Saksamaa ülejäägi puhul, siis me peaksime äh, selgitama Saksamaal, millised on tema vastutused äh, Majandus-Rahanduse Liidus ning tuleb selgitada, et ei saa lihtsalt raha väärtust muuta Ehm, nagu ka härra Padvan ütles, sellega luuaksegi selline keerukas olukord, lihtsalt äh, Saksamaale tuleb näidata, milline on äh, tema vastutus, ainult sellisel juhul on mõtet rääkida rahaliidust, ühisest rahast. seega te peaksite just sellele keskenduma. Euroopas on praegu kiireloomulised äh, küsimused peast see Eckart ütles ka seda, kellega ma ükskord nõustun. me peame leidma lahenduse, peame tagama, et Saksamaa käituks vastutustundlikult ning äh, selle ülejäägiga tuleb aidata äh, neid piirkondi, mis on raskustesse sattunud, sellepärast me näeme, et meil on töötlusega probleeme, me näeme, et riigid on äh, suurtes raskustes, me räägime siin palju Euroopa solidaarsusest, aga mina, kui räägin euroala Äh, solidaarsus, siis öeldakse, et te laenake Kreekale raha selleks, et maksta võlaintresse. selline on praegu meie solidaarsus, aga me peaksime tervest mõistusest äh, rääkima. Äh, peame keskenduma euroala probleemidele, leidma selle lahenduse või siis teine võimalus on selles, et meil ei olegi enam millestki arutada, kas lähme kõik laiali ja teeme seda siis kiiresti, enne kui äh, Äh, midagi juhtuma hakkab, me peame ikkagi asjad korda ajama kõigepealt. kas äh, siis äh, otsime võimalikult demokraatlikku ja korrastatud mehhanismi, mille alusel edasi liikuda, nägime, mis Brexitiga juhtus. aga rahaliidu riigid võivad ju samuti hääletada ja astuda välja ja siis meil ei olegi enam aega oma projektiga lõpule minna, nii et Äh, me peame sellega arvestama, teie aga endiselt käsitlete äh, europrobleeme eraldi äh, ja räägite hoopis muust. mina olen valitsemisega tekkinud kaks aastat, ma olen üritanud oma panuse anda arutelusse, aga väga vähesed tegelikult on valmis neist probleemidest rääkima, kui probleem see on. ja seega ma tahaksin teada, kas oma koosolekutel, kas keegi on üldse käe püsti tõstnud ning neist asjadest rääkinud, sellepärast ma usun, et kõik, kes majanduses midagi teavad, teavad ka seda, need on päris lihtsad küsimused. seega ma kutsun teid üles eh, tegema, sellepärast et euro, euro on see kõige tähtsam probleem. aitäh! Eh, praegu me ei saa enam eh, vaba mikrofoniga küsimusi lubada ja ma vabandan väga ja vabandan nende kolleegide ees, kes ei ole variraportöörid. oih, ütleb esimees härra Annemans. suur tänu, ma ei tea, kas te äh, olete näinud seda, mis siin täna sümboolsel tasandil juhtus, mis juhtub, kui institutsioon, organisatsioon äh, hakkab äh, lagunema, tuled lihtsalt pannakse kustu. vaatasin siin ringi, nägin, et keegi kustutas täna tule las mina olen see kojanõrg, kes tuled kustu paneb, jätkan nüüd hollandi keeles. kui keegi siin täna peaks kojanõrgiks olema, siis olen see mina. Te kõik nägite, mis juhtus Suurbritannia referendumina, referendumiga, eh, Itaalia panganduskriisiga, aga meie istume siin, nagu poleks mitte midagi juhtunud Äh, jätkate siin, jätkame siin samamoodi abstraktsete ideede arutamist. Äh, jätkate päevakorra igapäevast arutamist, päevakorras on, et räägime eelarve suutlikkusest ja siis räägimegi sellest ometi peaksite te meeles pidama, et ei saa vanaviisi jätkata Te peaksite taga, tegelema stabiilsuse tagamisega, rääkima sellest, kuidas me saame hoida euroala stabiilsena aga teie räägite, et inimesed peavad kuus kuud ootama. sellel ei ole mitte mingisugust demokraatlikku alust. ma leian, et on väga kummaline, et mitte keegi tegelikult ei tee midagi, kõik teevad näo, et mitte midagi ei olegi juhtunud. ja e Verhofstadt äh, siis korraldab konventsiooni, aga kes seda toetaks üldse? mis riik? kui te tahate veel Brexiteid või euroalalt väljunemist, siis väljumist, siis jah, mingem samamoodi edasi aga kui tahate üles näidata arukust, siis äh, liikugem edasi. nüüd ministrite teen ettepaneku, et äh, nad võtavad äh, sõna vastupidises järjekorras kui esimeses voorus. härrad ministrid Te saate sõna nii kaua, kui soovite, sellepärast et teil just eelkõige on vaja varakult lahkuda, nii et eks ise siis vaatate, härra eh, Peter Kasimir. That's really privilege. Okay, thank you At.... aitäh. üritan vastata küsimusele, kuidas tuleks saavutada fiskaalsuutlikkus. ma olen üsna kindel, et me oleme nüüd, me, me, me ei ole veel jõudnud sellesse faasi, kus sellest rääkida ning ma võin üle korrata lihtsalt seda, et me peame kõigepealt kokku leppima selles, et meil on vaja eelarvesuutlikkust. siin laua taga vist äh, on äh, täheldada teatud konsensust, aga kui küsida kellegi teise käest, ma ei soovi siin kedagi nimepidi mainida, ei ole see nii lihtne. me peame kõigepealt siis selles kokku leppima, siis see, äh, selle rolli kokku leppima ja siis leidma ka õige instrumendi selleks. minu arvates see on kõige parem võimalus. isiklikult ketserlikult võin ma olla nõus ka omavahendite kasutamisega rahastamiseks, aga mõned liikmesriigid võib-olla ei soovi seda, mõne jaoks võib-olla on sobilikum Euroopa maks, see oleks ka lihtne. ka sellest tuleb rääkida, mitte silma kinni pigistada. võin siin mainida Mario Montit, ta on juba kaua aega töötanud selle kallal, et leida vahendeid eelarvesuutlikkuse parandamiseks ning üks lisaküsimus oli veel, see puudutas võimalikke muutusi küsimus oli siis selles, kuidas Äh, eemaldada meie ees seisvad tõkked. kuidas vähendada halduskoormat. kui, kuidas äh, kuidas näiteks lahendada Eurostatiga seotud probleemid? härra Tassenblum. aitäh. vastaksin paarile küsimusele kõigile. mul selleks aega ei ole vastamiseks, selleks kuluks tunde. siin küsiti, millised struktuursed reformid saavaks, saaks kasu sellest instrumendist. see on mõistlik küsimus, jah paljud struktuursed reformid on iseenesest juba head, nad annavad oma panuse eelarvesse üsna kiiresti. aga see oleneb, kõik oleneb sellest, kuidas neid teha. mõningad struktuursed reformid on poliitiliselt loomulikult väga ebapopulaarsed, sest need on seotud traditsiooniliste õigustega, nüüd on mul inglise keelega probleeme. see puudutab konkreetseid eh, huvirühmi, millel on praegusel hetkel teatud huvid, mis tuleb siis ära võtta. see on loomulikult poliitiline küsimus, aga nüüd, kui me räägime eh, eelarve suutlikkusest, millega toetada reforme liikmesriikides, siis see tegelikult on ju ka põhjus, miks nendest lepingutest räägiti juba mõni aeg tagasi sellest, et räägiti seostest tõukefondidega, võib-olla sellest, et luua mingisugune euroala suutlikkus. seega see ei ole uus mõte. Um, but many structural reforms, so, so don't be told that you... seega ärge rääkige sellest, et on võimalik struktuurseid reforme läbi viia ainult siis, kui selleks on raha juba olemas. see ei ole alati üldse nii, aga kõik oleneb sellest, millised ja reformid ja kuidas neid soovitakse läbi viia. härra von Weizsäcker. tema peamine küsimus oli, kas see instrument võimaldab meil ka lihtsustada reegleid ning selgitada neid paremini kodanikele, siis tõenäoliselt mitte, sest kõik igasuguste selliste instrumentide jaoks, kuna meil on tegemist solidaarsuse instrumendiga. igasuguse solidaarsuse instrumendi puhul on vaja tugevaid reegleid, kes on sees, kes on väljas. kui soovida organiseerida solidaarsust inimeste hulgas teatud kogukonnas, siis on vaja välja selgitada, kes on kaasatud, kes mitte. ning siis on küsimus selles, et kes, kellel on õigus sellisele toetusele, kas mingisugune äh, töötu abiraha või mingisugune investeering, kellel on selleks õigus ning siis millised, millistel tingimustel teatud liikmesriik äh, omab õigust saada sellist töötute toetust, selleks on tõenäoliselt vaja ka mingisuguseid struktuurseid reforme läbi viia. seega äh, kohustused ja õigused käivad käsikäes. minu küsimus, minu lähenemine solidaarsusele on alati selline, et tuleb anda inimestele õigused, aga anda ka kohustused. ei saa ainult võtta, vaid tuleb ka anda. kas seda on lihtne selgitada, siis tõenäoliselt mitte. veel üks võtmeküsimus, mis minu jaoks väga oluline on, kui nüüd astuda samm edasi, kui leida poliitiline kompromiss, kehtestada reeglid, viia kokku õigused kohustustega, riski vähendamine riski jagamisega, siis oleks väga kasulik, kui see ka ellu rakendataks, kui kõik reeglitest kinni peaks. ja ei hakkaks esimesel võimalusel pidama jälle arutelu selle üle, kas reeglid on ikkagi õiged või mitte. Te võite mulle ükskõik mis kellaajal helistada ja rääkida sellest, kas meha-, mehhanismid ja reeglid on paika pandud korrektselt, aga kui meil on tegemist kriisiga või kiireloomuliste probleemidega, Bas Eckart äh, küsis, kas ma olen valmis kiireloomuliselt tegutsema, siis Euro-, Euroopa Liidus on palju kiireloomulisi probleeme, aga olles nende keskel, ei ole mõttekas pidevalt reeglite üle läbi rääkida, peame lihtsalt vaatama, mis meil on olemas ja tuleviku puhul on loomulikult vaja mõelda, kas me oleme valmis raamistikku muutma või mitte, aga lihtsalt rääkides edasi ei jõua. kui me oleme valmis, valmis sellest instrumendist rääkima ja palju äh, analüütilist tööd on siin veel teha, siis tuleb ka uskuda, et me tõesti mingisugusel hetkel jõuame kokkuleppele, et me näeme selle lisandväärtust, suudame paika panna selle raamistiku. me peame uskuma, et me, me kokkulepet suudame siis ka ellu rakendada ning see on kriitilise tähtsusega. vabandust, et ma ennast nii väljendan, see on minu jaoks väga tähtis. niisiis, jätkame tööd aga ellurakendamine on väga tähtis, kui me soovime usaldust riikide vahel. jah, aitäh, ongi kõik. I heard you say merci, so I thought I was finished. <laughs> non, non, non, mais parce que je... mais peut-être... ei, ei, võib-olla on teil veel midagi lisada? ei härra Eduard Sikluna. Yes um,, no I, I. jah. ma usun, et praegu tasakaalutuse rool alal on väga suur ja need, kes üritavad pakkuda lahendusi, mis eh, eh, millega tahetakse ka moraalse juhuse lahendada, sest siin läheb liiga kaugele. ainus, äh, üksainus fond, mida kasutada, äh, oleks see, mis võimaldaks meil edasi järgmise sammu astuda, aga süüdistame alati Saksamaad, sellepärast et jah, aga isegi väikesed majandused nagu Malta, äh, neil on samamoodi kolm koma kolm eh, protsenti meie SKT-st on eh, solidaarsusesse minemas, see on kõige kõrgem määr üldse kõikidest riikidest. kuidas ma siis saan selgitada oma rahvale, et nemad peavad laenama kõrgema määraga selleks, et eh, teised saaksid madalama määraga laenata? on ka teisi lahendusi, me peame silmas pidada kvaliteeti eelkõige, mitte kvantiteeti, enne kui me edasi siis lahendusi kaalume tagagem ikka see, et see, mis meil on, ikka toimib. täna pärastlõunal nõukogus me arutasime investeeringuid. ja tegelikult meie enda reeglid takistavad investeeringuid, valitsused tahavad rohkem investeerida, aga nad ei saa me peaksime parandama praeguseid süsteeme, mis me oleme üles ehitanud. kõige suuremaks elevandiks äh, siin saalis on aga tasakaalutus ülejäägi ja defitsiidiga riikide vahel. defitsiit, defitsiidiga riikides on teiste ülejääk, aga kogu struktuur tegelikult põhineb lihtsalt surve avaldamisel defitsiidiga riikidele, mitte äh, midagi ei äh, öelda ülejäägiga riikide kohta. kui tahate, et äh, ühelt poolt kuidagi üles saadaks jälle jalule, siis teised peavad natukene alla tulema. nii et siin on päris palju ruumi äh, edusammude tegemiseks euroalal, ilma et me liiga kaugele minevaid lahendusi kaaluks. Merci, la parole est maintenant à Pierre. suur aitäh! Thanks you, chairman. Uh, I am going to say just suur tänu! Äh, ütleksin vastuseks kõigest äh, paar sõna. esiteks, fiskaalsuutlikkus on ambitsioonikas ja selle elluviimiseks on vaja ambitsioonikaid äh, kavasid, aga tänane arutelu on näidanud, et fiskaalvõimekus peaks katma nii paljusid elemente, et selles on ilmselt võimatu kokku leppida. parim võimalus edasi minna on leida see solidaarsus, kus on meil ühtelangevus ning tänane arutelu äh, näitas, kuivõrd on arvamused lahknevad, äh, mida tuleks fiskaalsuutlikkusega ette võtta. me peaksime tegelema solidaarsuse leidmisega, kas nende üheksateistkümne riigi vahel, aga me ei saa arvestamata jätta ka seda, et meid on tegelikult kakskümmend kaheksa tulevikus ehk kakskümmend seitse olen nõus sellega, mida on öeldud juba investeeringute kohta, täna pärastlõunal me seda teemat ka juba arutasime ja ma arvan, et just seda teed peaksime minema, sest kõikides Euroopa riikides on vaja rohkem investeeringuid, me peame kaasajastama Euroopat, kümme-viisteist aastat ei ole me sellega tegelenud, see on meie ühine nimetaja ning meil oleks siin ka ühtsed, ühised eesmärgid, mida püüda saavutada. lisaks sellele viie juhi aruanne annab mitmeid vihjeid sellele, milline tulevik võiks välja näha, nii et kuna härra Dissenblom, üks juht, on siin, ma arvan, et äh, ta on teinud äh, väga head tööd selles, et ta püüab rakendada osa viie juhi aruandest, nimelt äh, see on kaheosaline, esiteks see, mida saab lühiajalises perspektiivis alusleppeid muutmata teha ning teiseks keskpikk perspektiiv me ei tohi alahinnata seda, kui keeruline on aluslepete muutmine, seega keskenduksime pigem lühiajalisele perspektiivile, vaatame, mida saab kiiresti teha, leiame selle solidaarsuse järk-järgulised lahendused ning siis on võib-olla võimalik ellu viia mõned ideed, mis on siin dokumendis välja toodud, aitäh! Merci. aitäh! Pierre Carlo Padon. Let me address questions that were addressed to me specifically Äh, osad küsimused olid minule adresseeritud, kolm vastust, esiteks, kas meil on struktuurireformide jaoks raha tarvis, ei, raha ei ole vaja, kuid sellest on abi. Äh, lisaks äh, just öeldule veel mõned põhjused, esiteks reformidest on kasu ka keskpikas perspektiivis, kulu aga on väiksem ja võib-olla ka selliseid juhtumeid minu riigis näiteks, kus struktuurireformide mõju on seotud äh, keskpikas perspektiivis ka fisk-, fiskaalsete stiimulitega. siin tulevad mängu töökohtade akti mõjud ning äh, töötushüvitise, töötushüvitiste mõjud, äh, mis muudavad äh, tööturu struktuuri, näiteid oleks veel mitmeid. teiseks räägiti üldises plaanis selles, mida on vaja fiskaalsuutlikkuse väljatöötamiseks, vihjati sellele, et võiks välja töötada Euroopa-ülesed avalikud hüved, jah, sellega ma olen nõus, üks näide siinkohal, mis peaks Euroopa poliitikutel meeles olema, nimelt ränne, selleks, et rändega tegeleda, tuleb äh, vaadata üle ka Euroopa avalikud hüved, äh, seda saab teha mitmeti, mina aga räägin siin sellisest süsteemist, kuidas toime tulla põgenitega, nende inimeste ja maja, tööturule integreerimisega, aga samas teisest küljest töötame välja äh, ressursid, ähm, mis muudaksid nende inimeste elu nende riigis võimalikuks Äh, tegemist on ju Euroopa avalike hüvedega, mis aitaksid Euroopal paremini toimida. Äh, see oli üks näide sellest, äh, mille nimel oleks vaja koos tegutseda, milleks oleks vaja ühist suutlikkust ning kolmas punkt, silmapiiril kõrguv Itaalia panganduskriis, mis vajab samuti suurt fiskaalsuutlikkust, panganduskriisi tegelikult silmapiiril ei terenda et probleem on kuskil mujal, ütlen nüüd seda, mida ma tavaliselt pressile ütlen, need arvud, mis, mis äh, välja käiakse, need on äh, tegelikult rumalus. Ähm, ma ei äh, saa praegu siin ajapuudusel põhjendada, miks see on rumalus, aga samas ma saan rääkida ähm, halbade laenudega seotud õigetest num-, õigetest numbritest valitsus teeb nimelt järgmist, äh, halvad laenud, äh, neil on vaja aega, et äh, nendega tegeleda, meil on vaja selliseid in-, instrumente, mille me juba oleme välja töötanud, aga mis kiirendaksid halbade laenud, laenude menetlemist. ja kui me lühendame seda perioodi, siis tulu, mis halbadest laen-, laenudest on võimalik saada, see suureneks. teiseks, erasektor äh, on välja töötanud ühised vahendid, kuidas toime tulla äh, halbade laenudega, nii-öelda erasektori halvad pangad, nagu te teate, siis äh, üldises plaanis ei ole võimalik riigi rahaga neid probleeme riigiabi eeskirjade tõttu äh, lahendada, seega tuleb minna erasektori teed seega, kui me räägime fiskaalsuutlikkusest ja sellega seotusest panganduskriisiga, siis see on nonsenss. ning lõpetuseks meil on ka eh, ettevaatusabinõud, mis on kooskõlas riigiabi eeskirjadega, nimelt likviid-, likviidsuspuudujäägid, eh, mis aitaksid eh, praeguse kriisilaadseid kriise leevendada. seega tahtsin lihtsalt selgitada, et tegelikult liiguvad ringi valearusaamad aitäh. aitäh. härra Sakalatos, palun. Olden days by which aitäh, vanasti minu lapsed peavad selle ajal silmas üheksakümnendaid, kuigi minu jaoks vanad ajad tähendavad Robin Hoodi ja halba kuningas Johni, siis Euroopa Ühendusel oli oma arusaam konvergentsusest ja solidaarsusest ja oma huvidest. vastuseks oli tõukefondid see oli peamine lahendus ning ei, ei mõeldud selle all ainult solidaarsust, vaid ka oma huvide kaitset, sest kui mu partner ei arene, siis ei ole see hea ka minu ekspordile. siis kahe tuhandendatel aastatel see muutus neoliberaalsel ajal, leidsime, et meil ei ole vaja tõukefondi, vaid erarahasid, siis öö, raha liikus rikastest vaesematesse riikidesse, erapankadesse, see tõstis Hollandi ja Saksa toodete nõudlust, see töötas väga hästi, kahe tuhandendatel oli konvergents väga suur, aga süsteem kukkus kokku. probleem on nüüd selles, et meil on nüüd tagurpidine protsess, asi ei ole lihtsalt selles, et põhjariigid näitavad üles solidaarsust, aga nad ka võidavad, seal on intressimäärad väga madalad ning kapital liigub tegelikult lõunast põhja poole, vastupidiselt tavapärasele ökonoomikale kus, mille kohaselt äh, raha peaks liikuma rikastest vaesematesse riikidesse, riikidesse, praegu liigub raha vaestest rikastesse riikidesse. Pierre küsis seda minu käest, minu arvates Soomest pärit naisterahvas küsis seda, aga et mis saab siis solidaarsusega, kõigepealt peame me mõtlema selle üle, kuidas saavutada ühised huvid, kus, kus kõik võidavad. kui me sellele küsimusele õigesti ei vasta, siis tsentrifugaaljõud tugevnevad algab lagunemine. seega me peame vastama küsimusele, et kuidas me saavutame ühiste huvide kaitse. minu arvates kahe tuhandete mudel oli halb, see kukkus kokku, meil on vaja eelarve manööverdamisruumi, sest nõudlus on parem ning struktuursed reformid töötavad alati paremini, kui on suurem nõudlus, inimesed on alati valmis uusi tehnoloogiaid vastu võtma, kui nende töökohad ei ole ohus Nad on valmis riske võtma, kui nende töökohad ei ole ohus, seega see on hädavajalik. samuti on oluline, et meie integratsioon öö, ähm, oleks positiivne. turud ei lahendanud öö, äh, olukorda kaheksa-kümne aasta jooksul ennem kriisi, seega meil on vaja positiivset integratsiooni, mis looks uued öö, äh, innovatsiooni, äh, looks uue innovatsiooni integratsiooni, me võime võtta elemendid sellest raportist ka ning seda saame me teha ainult siis, seda ma kohe lõpetan, saame teha ainult siis, kui me otsustame üheskoos, et kas Euroopa kasud tulevad kasuks kõigile kodanikele. kui me otsustame, et ei, siis me võime süsteemi lõhkuda, alluda tsentrifugaaljõududele, võime hakata valuutasid devalveerima, euroala laguneb Hollandi ja Saksamaa valuuta vahetuskurss saab olema väga kõrge ja me oleme jälle algusest tagasi seega selle asemel, et miks peaks maksma solidaarsuse nimel, peame me lihtsalt vastama küsimusele, kas meil saab olema ühine tulevik, kus öö, kõikide kasu sõltub öö, üksikisikute kasust. seega vastame kõigepealt sellele küsimusele ja liigume üheskoos edasi. aitäh! Merci, je suis aitäh, ma olen viimane, aga mina ei vastuta üleajamineku eest, üritan väga lühidalt teha. jah, teil on õigus, muidugi ühised huvid on kõige olulisemad, vastasel juhul ma ei toetaks Euroopat, ma ei oleks siin täna ja ma ei arutaks eh, seda, mida me saame teha majandusvaldkonnas, eelarves, eh, rahandusküsimustes äh, nii et äh, jah, meie ühiseks huviks on äh, edu jälle tagasi saada, edasiminek, äh, võimekus, suutlikkus järgnevatel põlvkondadel rohkem ja paremini võrreldes eelnevatega. sellest peame lähtuma. <clears throat> võttes arvesse nüüd väga suurt hulka küsimusi ja ka vastuolulisi küsimusi, siis tahaksin ikkagi ütelda paari-kolme asja kas eelarvesuutlikkuse tagaajamine on rahanduspoliitika eduga vastuolus? ei, äh, rahanduspoliitika on meil olnud edukas äh, ja rahandusminister Maastrichti lepingu sõlmimisel äh, me nägime, kuidas me oleme arenenud edasi, aga lihtsalt rahanduspoliitikast üksinda ei piisa selleks, et kõiki probleeme lahendada teiseks, kas eelarvepoliitika või eelarvesuutlikkus on vastuolus struktuuripoliitikaga? ei, struktuuripoliitika on vajalik, absoluutselt vajalik ja see on kõikide riikide huvides ning see mingil moel ei asenda eelarvepoliitikat. ma kutsun teid tulema Prantsusmaale vaatama, et äh, reformid äh, siiski, neid viiakse läbi, hoolimata sellest, et neid on äh, raske teha ja opositsioon on nende vastu edasi, kas äh, seeläbi ei pea me lähenema näiteks maksuküsimustes, majandusküsimustes, vaid sotsiaalsetes küsimustes, ei, ei, äh, meil on vaja ka seda, meil on vaja lähenemist äh, mis ei toetuks ainult struktuurireformide kasul, vaid ka muul. kas seeläbi ei oleks meil siis vaja Äh, ei, meil ei oleks vaja edasi liikuda solidaarse vastutusega. me ei saa rääkida solidaarsusest liikmesriikide vahel, kui muuhulgas äh, riigid peavad reeglitest kinni, aga äh, ei kanna oma vastutust. vastutus ilma solidaarsuseta, vabandust, solidaarsus ilma vastutuseta ei ole võimalik. eelarvesuutlikkus tuleb lisaks siia täiendavalt ja ma leian täna, et seda on vaja selleks, et meie ühine projekt äh, osutuks edukaks. suur aitäh, lugupeetud ministrid, proua raportöör, üks minut. aitäh, lugupeetud esimees, aitäh, härrad ministrid. ma ei tea, kuhu te naised peitsite, aga võib-olla leiate nad mõni päev üles, et lahendusi välja pakkuda Pööge äh, ja enda nimel tahaksin ütelda, äh, et äh, kindlasti ta kahetseb väga, et täna siin viibida ei saanud, aga paar sõna siis kokkuvõtteks. Euroopa Parlament ei taha lihtsalt endale head meelt teha ja koostada raportit euroala kohta, ei. täna me tõstatame selle küsimuse seetõttu, et et eh, sellest ajast peale, kui me räägime euroalast eh, majandus-rahandusliitust, siis akadeemikud räägivad eh, e-, Euroopa, euroala eelarvest, nii oli see Werneri ja Dolori teistes raportites ka IMF-i omas, tegemist ei ole mingisuguse meie uitmõttega. kriis ka näitas, et ja seda suurelt ja punaselt, et meil ei ole kohandamisvahendeid kui meil oli struktuurifondid, siis äh, eurot ei olnud. Delori raportis äh, on öeldud, et kui me lähme eurole, siis tuleks äh, tõukefonde kohandada, neid läbi vaadata vastavalt siis euro vajadustele. aga häda on selles, et me kõik ei ole euroalal ning seega on tekkinud selline kahetine olukord, osad on Euroliidus, osad euroalal ja siis on selline hall tsoon tekkinud praegu Rahandusmajandusliit on äh, ohtu sattunud ja üks asi mind natukene üllatas ja ma vabandan, sellepärast äh, kolleeg äh, ütles siin seda, tuleb kuueke kaksikpakett kohaldada, siis kõik on hästi, aga tegemist on eksimusega, sest et kui reegleid ei, reeglitest kinni ei peeta, siis kaob usaldus, siis me leiame, et on vaja ainult uusi reegleid. aga algusest peale tegelikult, stabiilsuspaktist peale on siis niimoodi ja tegelikult ka mingil hetkel ikkagi tuleks endale aru anda, et see süsteem ei toimi väga hästi ja kui see ei toimi hästi, siis mingil hetkel oleks vaja ka võib-olla muuta seda reeglitest lähtumist ja see on ka meie ettepanek, see raportis mina leian, et see on kasulik ja viljakas ja ma loodan, et te saate seda ära kasutada ja minna kaugemale viie esimehe raportist. see tuli ju ka enne Briti referendumit välja, siin tuleks minna kaugemale, aga me peaksime mõtlema üksteisele lähenemise koodeksist. võtan kokku, jah, tõesti, näen, et te vaatate mind juba, aga selle lähenemiskoodeksi tagune mõte seisneb selles, et me peaksime euroalal, kui, et me peaksime jällegi eh, suutma edasi liikuda siis, eh, kui lähenemine toimub ning eh, see toimus eurole üleminekul, kui täideti Maastrichti kriteeriume. suur aitäh kaasraportöörile, aitäh kõikidele teile, härrad ministrid. ilmselgelt euroalal on oma identiteet, sellepärast et kui oli vaja käsi taskusse panna, ja luua Euroopa äh, finantsmehhanism, äh, siis me nägime, et solidaarsus tuli ka mängu. Äh, me hindasime väga kõrgelt teie selgeltnägelikkust täna siin, aga parlament leiab, et me peame kiireliselt arutama neid küsimusi, mis puudutavad euroala, tema valitsemist ning eelarvet. koosolek oli paljulubav, suur aitäh teile kõikidele. tahaksin täpsustada, et homme hommikul rauda tuleb taguda nii kaua, kui ta tuline on, üksteist kolmkümmend äh, kuni kolmteist äh, ja on äh, neli kuu kaks ja seal siis arutame muudatusettepanekuid ja üritame välja töötada ka esimesed kompromissid. Roberto?